nõukogu esindajale suur tänu, proua Panajotova. selle teemaga käesolevaga lõpetame, läheme päevakorraga edasi, aga enne seda on mul üks teadaanne. lähtuvalt äh, kodukorra artiklist sada kolmkümmend seitse olen saanud taotluse naiste õiguste komisjonilt, et Euroopa nõuda Euroopa Majandus- ning Sotsiaalkomisjonilt arvamust soo, soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa tööturgudel, kui ükski poliitiline fraktsioon või liikmed ei ole selle vastu vähemalt kahekümne nelja tunni jooksul, siis see konsulteerimistaotlus loetakse vastuvõetuks. vastasel korral tuleb meil hääletada. ja nüüd läheme edasi meie päevakorraga päevakorras on meil nõukogu ja komisjoni avaldused seksuaalvägivalla määratluse rahvusvahelise standardi kohaldamise kohta Hispaanias hiljutise La Manda juhtumi, La Manada juhtumi valguses. ja kõigepealt annan sõna nõukogule. proua Monika Panajotova, teil on taas sõna. olge lahke. Thank you, president, honorable members aitäh, president, lugupeetud parlamendisaadikud.